présidente. Bien, merci, chers collègues. Nous allons... aitäh, lugupeetud kolleegid. me alustame hääletustega. ja proua Koomi soovib sõna, palun, teil on sõna. lugupeetud kolleegid, palun äh, istuge oma kohtadele ja kuulakem proua Koomit. Micro, micro, madame, okay. eh, faccio riferimento all'articolo centottantasei del regolamento eh, suur tänu eh, kodukorraline reegel eh, sada kaheksakümmend kuus euroopa ei saa paigal olla pärast seda kui pärast seda, kui India ülemkohus keeldus äh, tagasi kodumaale laskmast kahte Itaalia merejalaväelast. me soovime, et Juncker ja Mogherini samuti sekkuks, sest need kaks itaallast on Euroopa kodanikud nagu kõik meie. Monsieur Bashir, vous avez äh, proua äh, härra Bashir, teil on kolmkümmend sekundit. tegemist on ka protseduurilise märkusega. House, I am sure you are aware ma kõnelen siin äh, sellest tragöödiast, äh, mida te kõik kindlasti teate, mis toimus Pakistanis, üle viiesaja inimese on ümber piiratud, sada kakskümmend neli last on surnud, kakssada on viga saanud, seal võideldakse äärmuslaste vastu. see vapper rahvas kaitseb mitte ainult ennast, vaid meid kõiki. ning meie peaksime saatma kaastunde sõnumi sellele rahvale, me peaksime olema nende partnerid võitluses äärmuslaste, Talibani ja muude sarnaste vastu. tegemist on üüratu tragöödiaga ja me peaksime kõik üheskoos neile saatma sõnumi, et me aitame neid võitluses selliste äärmuslaste vastu. aitäh. Merci, madame aitäh, proua Spinelli, viimane protseduuriline märkus ja siis alustame hääletustega. E suur tänu, proua president. Itaalia saadikute nimel kuue fraktsioonis sooviksin ma tõstatada olulise teema. see juhtus viieteistkümnendal detsembril. tuntud Itaalia ajakirjanik ja endine meie koja saadik Giulietto Chiesa arreteeriti Tallinnas, Eestis. vahetult enne seda, kui ta pidi esinema konverentsil, kuhu ta oli kutsutud, siis lasti ta vabaks ning saadeti tagasi Itaaliasse. ning kuulutati persona non grataks. konverentsi teema oli Venemaa on meie vaenlane küsimärk. minu arvates on see sündmus väga tõsine. Euroopa riigis ei lubatud ühel inimesel avalikult ennast väljendada, see on ennekuulmatu ja alustame nüüd äh, hääletustega. ombudsmani valimine. valimine toimub äh, vastavalt meie kodukorra artiklile kakssada üheksateist. ma olen saanud äh, proua Emily O'Reilly kandidatuuri. ma tuletan teile meelde, et vastavalt ähm, meie kodukorrale on tegemist salajase hääletusega ning kandidaat peab saama mm, antud häälte enamuse selleks, et valituks osutuda ja kuna tegemist on salajase hääletusega, eh, see tähendab seda, et teie eh, Teie hääletusmasinal läheb põlema sinine tuli, sõltumata sellest, kuidas te hääletate, nii et ma pean ja ma pean veenduma, et kas pooled saadikutest on kohal, aga tundub, et on. nii et me kõigepealt eh, teeme testhääletuse Äh, selleks, et äh, veenduda, et enam kui pooled saadikud on kohal. nii et nüüd on testhääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja siin on tulemused. tegemist on testhääletusega, härra meil äh, on kohal kuussada üheksakümmend äh, saadikut. seega saame asuda ombudsmani valima. kuulan teid, härra. meil tundub, et kaks hääletusmasinat minu ees ei tööta, vahest äh, tuleb oskav inimene parandama. Pas de problème, euh, euh, des agents viendront. Euh. kindlasti parandame selle kohe nii et äh, hakkame hääleta-, äh, valima Euroopa ombudsmani. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud viissada kuuskümmend üheksa poolt, kuuskümmend kuus vastu, nelikümmend kolm äh, erapooletut. seega on proua Eurili saanud äh, antud häälte äh, enamuse ja ma õnnitlen teda valituks osutuse puhul ning ma palun, et ta annaks vande ja õnnitlen teda ja nüüd alustame raportite hääletustega, alustame härra Lavia raportiga toidualaste küsimuste teaduslik uurimine, tegemist on ühe hääletusega, nimelise hääletusega ja hääletus alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, aitäh ja palju õnne härra Laviale proua Ajuso soovitus ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni kohta. tegemist on samuti ühe hääletusega, nimelise hääletusega, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. vastu võetud ja jätkame härra Puuseki soovitusega tsiviilotstarbelist ülemaailmset satelliitnavigatsioonisüsteemi käsitlev koostööleping Marokoga. tegemist on samuti ühe hääletusega ja nimelise hääletusega hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud suure häälteenamusega. ja jätkame järgmise härra Puuseki soovitusega teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine Ukrainaga ja samuti üks hääletus, nimeline hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja jätkame härra Lambsdorfi soovitusega Horvaatia osalemine Euroopa Majanduspiirkonnas samuti on tegemist äh, ühenimelise hääletusega, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud, vastu võetud, samuti see proua Mihhailova raport dokimaks Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades. üks äh, nimeline hääletus, hääletus alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. raport on samuti vastu võetud ja jätkame härra Vioti raportiga globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi kasutusele võtmine Whirlpool. nimeline hääletus ja ma tuletan teile meelde, et vaja on antud häält kolme viiendikulist enamust. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja mm, vastu võetud. ja nüüd härra Olbrichti raport globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine mm, Fiat Auto Poland. nimeline hääletus ja vaja on kolmeviiendikulist häälte enamust, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja samuti vastu võetud ja jätkame proua Vana raportiga globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine ja see puudutab äh, Odisse Fokassi ja mm, vaja on äh, kolmeviiendikulist häälte enamust hääletus alanud. hääletamine on lõppenud ja raport on samuti vastu võetud ja jätkame härra Zanni raportiga endiselt globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine ja Air France. ja vaja on kolmeviiendikulist häälte enamust, nimeline hääletus ja hääletus alanud. hääletamine on lõppenud. ja see raport on vastu võetud ja lõpetame hääletamise härra Gualtieri raportiga. tegemist on ühtse kriisilahendusnõukogu liikmete ametisse nimetamisega, tegemist on samuti ühe hääletusega, ühe salajase hääletusega. hääletamine alanud. hääletamine on lõppenud ja raport on vastu võetud. ma tänan teid, kolleegid